nii et lubame, nad tõesti on rangemad, usa-, usutavamad ja läbipaistvamad. järgmine kord, tänan. suur tänu, volinik Barnier. me oleme nüüd äh, härra Barnier ajast maha jäänud. me oleme ajast maha jäänud ja tõesti, te vastasite kõikide kõnelejate küsimustele, äkki me järgmine kord teeksime nii, et kui te võtate kokku arutelu, siis tõesti vastate ainult äh, nendele saadikutele, kes siia saali veel on jäänud, siis meil on võimalik äh, ka natukene aega säästa. ja nüüd tuleme me viimase arutelu juurde, ma loodan, et me soovime sellega lõpetada. ja järgmiseks küsimuseks on suuliselt vastatavad küsimused mürgiste jäätmete toote arengumaadesse eksportimist käsitlevate eeskirjade jõustamine. ja jällegi kõigepealt annaksin sõna küsimuste esindajatele, kõigepealt saab sõna kolleeg Perder, kaks pool minutit. aitäh, volinik. kui keegi meist ärkaks hommikul üles ja avastaks, et meie rikas naaber on mürgised jäätmed meie aeda sokutanud, siis me oleksime vihased, aga seda teeb ju Euroopa Liit igal aastal saadame miljoneid tonne ohtlikke jäätmeid kolmandatesse riikides, mis salakaubana veetakse välja kõige nõrgematest sadamatest. vaid kolmandik elektroonilistest jäätmetest töödeldakse kooskõlas Euroopa Liidu seadusandlusega näiteks ja seitsmekümne protsendi elektroonikaseadmete jäätmete saatus on teadmata see on viissada tuhat tonni katkisi televiisorid ja, ja televiisoreid ja nii edasi, mis kaob ära, ilma et need ümber töödeldaks ja seda eh, minu riigis. kontrollid jäätmete eh, eksport on keelatud, samas igal aastal umbes kakskümmend kaks tuhat tonni ebaseaduslikke jäätmeid viiakse välja Euroopa Liidust tuleb tagada, et eksporditavad elektroonikaseadmed oleksid nii-öelda töötavad, töökorras, aga samas puudub meil selle kohta piisav kontrollivõimekus, viiakse välja ehm, elavhõõbedat ja, ja igasuguseid kemikaale eh, ja plastmassi sisaldavaid eh, seadmeid, eh, mis lähevad põletamisele ehm, ja see paiskab õhku ohtlikke aineid, mida hingavad sisse lapsed, äh, täiskasvanud. tegemist on suure skandaaliga, millega me kahjustame kõige haavatavamaid. mina olen eurooplasena ausalt öeldes, mul on häbi ja ma tõesti ootan volinikult vastuseid ja tegusid selle kohta, kuidas äh, Eh, üle saada sellest eh, tühimikust, mis meil on eh, jäätmete väljaveo keelustamise kohta. kas me peaksime jäätmete veo määruse läbi vaatama või lihtsalt tagama selle ellurakendamise, see on see, mida ma tahaksin teie käest teada saada. suur tänu, kolleeg Päder ja nüüd kaks pool minutit, kolleeg Rosbach suur tänu, härra president. mul on väga hea meel, et nii palju kolleege hoiavad silmad lahti ja hoolitsevad selle eest, et jäätmed lihtsalt meie silmaulatusest ei kaoks ja ei äh, jõuaks kuhugi, kus kedagi see ei huvita juba aastaid on terve rida Euroopa Liidu liikmesriike saatnud asbesti täis laevu Indiasse kus need laevavrakid siis seisavad vana rauana, seal on väga palju ohtlikke aineid ja need vrakid seisavad rannikualadel ja neid lammutatakse seal laiali. väga ohtlik on olukord ka laste jaoks, kes äh, vanu elektroonilisi seadmeid laiali lammutavad Euroopa Liidul ei ole mõistlikke ja reaalseid võimalusi neid häid eeskirju, mis meil on olemas äh,, rakendada, need võeti vastu juba kaheteistkümnendal juulil tuhande, kahe tuhande viiendal aastal. ja ka lõikes viiskümmend 50 vabandust, artiklis viiskümmend määruses on see kõik kirjas, aga liikmesriikidest mitte kõik ei võta seda tõsiselt. kaheksakümmend miljonit tonni ohtlikke jäätmeid äh, igal aastal toodetakse ja see arv muudkui tõuseb ja nüüd lisaks nendele kirjalikele küsimustele, mis komisjonile on esitatud, tahaksin veel teada, kas komisjon on tõesti, kas komisjon on mõelnud sellele, et teatud sadamapiirkondi kasutatakse selleks, et laevavrakid seal laiali võtta? et niimoodi oleks võimalik seda protsessi paremini kontrollida. kas võib-olla saaks Euroopa Komisjon teha ka piirtööd selleks, et oleks võimalik koordineeritult ohtlikke jäätmeid ära anda. on väga tähtis, et me kodanikele seda probleemi teadvustaksime, sellepärast et ilma teie abita ei ole meil võimalik seda küsimust lahendada. suur tänu! suur tänu, kolleeg Rosbach ja nüüd härra Seeber, kaks minutit. tänan, hea president suur tänu, härra president. mitte ainult pangandussektoris pole reegleid, mis ei toimi, vaid ka keskkonnavaldkonnas. meil on küll jäätmekäitlus äh, määrus kahe tuhande kuuendast aastast, kuid see ei toimi, sellepärast et me näeme, et ohtlikke jäätmeid viiakse Euroopa Liidust välja ja põletatakse seal. eriti just kolmandates riikides, kus ei hoolitseta ohtlike jäätmete korraliku käitlemise eest ja selline oskamatu käitlemine toob endaga kaasa suuri keskkonnaprobleeme ja paljud inimesed kaotavad seejuures ka oma elu. Euroopa Liidul on vaja leida vahendeid selle probleemi lahendamiseks. kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia on neid ka ette näinud ja jäätmete käitlemine on üheks prioriteediks selles strateegias. me peaksime tõesti praegu pingutama ka äh, ise selleks, et toote elutsükli lõpus kõik väärtuslikud äh, ained sellest eemaldatakse ja need leiaksid uuesti taaskasutamist. Äh, seitsmenda aprilli kõnes härra Potočnik äh, ka lubas kõike seda, kuigi pärast seda, kui komisjon pikalt viivitas selle küsimuse äh, lahendamisega volinik Potočnik lubas, et äh, sügisel tuleb teatus, teatis, kus räägitakse just nendest probleemidest ja sellest, kuidas meil oleks võimalik jäätmeid käidelda, kuidas käitamise järelevalvamist teostatakse ja nii edasi. Äh, tahaksin nüüd teada, härra volinik, kas me võime tõesti selle teatisega arvestama ja kas teie kolleegid on juba mingeid ettevalmistavaid dokumente koostanud? volinik Potočnik on rääkinud oma kõnedes ka mingi agentuuri loomisest, meil on terve rida agentuure juba olemas, aga tundub, et äh, nüüd tahetakse veel luua ühte uut selleks, et äh, liikmesriikide vahelist kontrolli tugevdada. tahaksin täpselt teada, milline on olukord, sellepärast et äh, nii nagu me näeme, neid probleeme pole meil õnnestunud veel lahendada ja tahaksin lihtsalt teada, mida kavatseb komisjon ette võtta, suur tänu! suur tänu, kolleeg Seeber ja nüüd kolmeks minutiks sõna kolleeg Hassil. Eh, kallid kolleegid, jäätmete ekspordidirektiivi ebapiisav eh, ellurakendamine on olnud eh, probleemiks juba pikka aega, selle probleemi on, see probleem on välja toodud juba aastast kaks tuhat kolm eh, siiski komisjon ei ole praktiliselt mitte mingeid samme astunud. komisjon on tellinud erinevaid uuringuid, eh, kas või selleks, et reformida eh, elektri- ja elektroonikaseadmete romude seadusandlust üheksakümne üheksandal aastal Jacksoni raportis sätestati miinimumnõuded eh, kontrolli kohta ja kahe tuhande kolmandal aastal viidi läbi samuti reform ning kahe tuhande kaheksandal aastal eh, tulime välja miinimumnõuete resolutsiooniga kontrolli osas. Eh, kõik, kõiki neid samme on komisjon praktiliselt lihtsalt ignoreerinud aastal kaks tuhat kuus toimus ähm, suur skandaal, äh, äh, kui ähm, elevandiluu rannikule äh, jäeti maha toodul hulgal mürgiseid jäätmeid. volinik Dimas lubas, et ta tugevdab jäätmete ekspordi äh, määruste selle rakendamist liikmesriikides, aga midagi konkreetset ei ole järgnenud. kaks aastat tagasi eh, komisjoni uuringus soovitati luua eraldiseisev eh, agentuur, asutus, kes eh, tegeleks jäätmete seadusandluse rakendamise küsimustega. sellel mm, agentuuril peaks olema erinevaid ülesandeid, sealhulgas ülesanne auditeerida liikmesriikide poolset kontrolli ja koordineerida kontrollitegevust, aga ettepanekut ei ole tehtud. möödunud aastal komisjoni tellitud uuringus leiti, et parimaks alternatiivseks võimaluseks on töötada välja õigusakt, kus sätestatakse konkreetsed kontrollikriteeriumid, aga midagi konkreetset ei ole järgnenud volinik Potočnik ütles, et Euroopa Liidu keskkonnaseadusandluse ellurakendamine on tema jaoks prioriteediks. nüüd ma tahaksin voliniku käest teada, kas äh, komisjon tõelis-, kavatseb tõesti hakata ka samme astuma, mitte ainult äh, rääkima sellest, et vaja on järjekordne uuring tellida äh, meil on vaja äh, ressursside tõhusust Euroopas tagada. suur tänu, kolleeg Hassi ja nüüd viimase esitajana saab sõna proua Vils, palun. kallid kolleegid, illegaalne jäätmete transport ja käitlemine kujutab nii keskkonna kui ka miljonite inimeste jaoks arenguriikides suurt ohtu. Euroopa Liidus mürgiste jäätmete kogus muudkui tõuseb ja tõuseb, sellepärast et käitlemise kulud tõusevad ja seepärast on kiusatus väga suur viia need jäätmed riikidesse, kus käitlemine on odavam ja ladustamiskulud on madalamad. mul on väga hea meel, et sellest probleemist on kõik fraktsioonid aru saanud ja loodan, et parlament tegutseb selles küsimuses üheskoos Need äh, seaduslüngad, mis lubavad ohtlike ainete transporti, tuleb lõpetada. praegusel hetkel tuleb äh, karmistada tingimusi ohtlike jäätmete eksportimiseks ja meil on vaja keskkonnajärelevalvet, mida parlament juba kahe tuhande kaheksandal aastal nõudis selleks, et laevasid oleks võimalik sadamates ka kontrollida ja niimoodi tuleb tagada ka võimalus Euroopa Liidu piires ähm, laevasid kinni pidada, kui on olemas piisav kahtlus rikkumiste kohta. ja ma arvan, et seda nõudmist peaksid kõik fraktsioonid äh, veel kord äh, välja tooma. jäätmete käitlemist Euroopa Liidus tuleb paremini kontrollida. Kalaabri ranniku ääres on näiteks põhja lastud laevavrakk, millega veeti ohtlikke aineid. Teis, ka teised transpordilaevad on ähm, väga paljudes meredes. Need näited näitavad, et meil on vaja läbipaistvust jäätmete transpordi ja käitlemise osas ja meil on vaja ka korralikku järelevalvet ametivõimude poolt suur tänu, kolleeg Vils, ütleb härra president ja nüüd vastuseks sõna volinik Barnier, palun. Merci, monsieur le président. Mes premiers mots seront pour dire les regrets. ma tänan. ma alustan sellest, et vabandan härra Potočniku nimel, kes on New Yorgis Nagoya lepingu üle läbirääkimisi pidamas bioloogilise mitmekesisuse osas. nii et tegemist on väga tähtsa leppega, nii et mina pean nüüd siis tema äh, rollis siin olema. teemal, millest ma alati olen olnud huvitatud, sest ma oma riigis olin ka äh, keskkonnaminister ja äh, oma esimese mandaadina ka volinikuna aastaid tagasi olin ma ka selle teemaga tegev. nimelt ohtlike jäätmete vedu arenguriikidesse ja selle keeld. tegemist on jäätmetega, mis tuleb kõrvaldada. loomulikult te mõistate, kuivõrd keeruline on teostada selle määruse täitmise seiret. tihtipeale otsitakse selliseid auke määruses, et siiski eksportida neid jäätmeid Äh, läbi erinevate riikide, kus äh, jäätmete kontroll ei ole nii range. tihtipeale deklaratsioone võltsitakse ega näidata õigesti äh, veoste sisu ja sellepärast on järelevalvet teostavatel asutusel väga keeruline jälile jõuda ja tõesti, saadetised satuvadki piirkondadesse, kus on võimalik eh, jäätmed kõrvaldada hoopis odavamalt, sest seal on lihtsalt madalad tööjõukulud. ja siis juba peavad sihtriigid enda eh, jäätmetega tegelema, aga samas saastab see nende keskkonda, maapinda, vett ja proua eh, Pearder ja härra Rosbach mm, ja härra Seeber rääkisid ka nendest eh, ohtudest, eh, mida see kõik tekitab eh, sealsete laste tervisele, nende jäätmetega kokku puutuvate töötajate tervisele. toksilised jäätmed kujutavad endast ju väga suurt ohtu jäätmed käitlejate jaoks, eriti kui jäätmete kõrvaldamise võtted ja äh, Hmm. viisid ei ole aja kaasaegsed. nüüd ähm, need äriühingud, kes peavad kinni määruse sätetest, satuvad jälle ebasoodsasse olukorda sellega, et teised ei pea sätetest kinni. selge on see, et äh, normidest tuleb kinni pidada, selles sektoris on mm, käitlejaid, kes tõesti seaduspäraselt tegutsevad ja tegemist on väga suure sektoriga. ning selle valdkonnas tegutsevad ettevõtted, kui nad seda kõike õiguspäraselt teevad, mida neilt nõutakse, satuvad halvemasse olukorda. ja Euroopa Liidus peab rohkem äh, investeerima siia ning suurendama töökohti jäätmekäitlussektoris. selge on see, et kui jäätmetega mm, jäätmeid korralikult ei käidelda, siis kaob suur osa ressursist, mida annaks siiski ära kasutada sekundaarselt ja just sellepärast komisjon on mõelnud selle peale, et kas ei oleks äkki vaja täiendavaid õiguslikke meetmeid rakendada Euroopa Liidu tasandil. ja me mõtleme selle peale, milliseid kontrollimeetmeid oleks vaja äh, jäätmete saadetiste puhul veel rakendada. me praegu äh, analüüsime mitmeid mõjusid äh, uurime liikmesriikide tegevusplaane, mõtleme selle peale, et kohtustada, kohustada kontrolle läbi viima ning mõtleme ka kontrollijate koolitamise peale. ning e, mõtleme selle peale, mida teha nendega, kes e, ohtlikke veoseid e, vormistavad valesti ja näitavad neid korduvkasut-, kasutusele minevate saadetistena. jah, tihtipeale öeldakse, et tegemist on sekundaarsete toodetega ja mitte jäätmetega ja eh, tihtipeale niimoodi need teosed teele pannaksegi ja liikmesriikidel ei ole piisavat suutlikkust selleks, et korralikult kontrolli teostada ning tihtipeale jääb vaja ka, ka teadmistest, on vaja ka normide järgijad põhjalikult välja koolitada. ette on vaja näha ka vastavad tollimenetlused võitluseks illegaalsete saadetiste vastu. paraku ei piisa sellest, et eeskirjad on mittesiduvad, mittekohustuslikud, meil on vaja kohustuslikke eeskirju. Eh, globaalses plaanis eh, jäätmeid toodetakse üha rohkem ja ehkki Euroopa Liidus jäätmekäitlus on paranenud ja korduvkasutus on viimasel viiel aastal tublisti suurenenud, samas me näeme, et liikmesriigiti on olukord väga erinev eh, just jäätmekäitluse korraldamise vallas majanduslikud, keskkonnaalased, sotsiaalsed tagajärjed on suured kõigel sellel, mis toimub jäätmemajanduses. me teame, et on äh, esinenud surmasid seetõttu, e, et e, on tegemist olnud ebakorrektse jäätmete kõrvaldamisega, nagu näiteks elevandiluurannikul on tehtud uuringuid olukorra kohta ja mõningate uuringute tulemused on ka veebilehekülgedel olemas. ja kui mingeid illegaalseid saadetisi ehm, avastatakse, tuvastatakse, siis tuleb need saadetised tagasi saata päritoluriiki. nii näevad ette rahvusvahelised normid. ja ennekõike muidugi on liikmesriigid äh, vastutavad jäätmete eest ja mõnikord trahvitakse neid lausa miljonite eurode ulatuses, kui nad norme rikkuvad. Äh, tuleb maksta äh, suuri hüvitisi ja kõik kahjud kõrvaldada. härra Potočnik Äh, on koostamas teatist, mida ta tutvustab õige pea. suur tänu, volinik ja nüüd fraktsioonide nimel soovib sõna võtta ainult äh, sotsiaaldemokraatide nimel proua Vestlund, palun. Äh, suur tänu Euroopas peetakse ikka veel arutelu ohtlike jäätmete käitlemise dumpingu osas ja arenguriigid tihti on šokeeritud sellest. me kasutame tooteid, mis kahjustavad meie planeeti ja hiljem, kui me neid ei kasuta, muutuvad nad veelgi ohtlikumaks ja tegemist on jäätmetega, mis tihti ohustavad ka laste tervist ning äh, teistes riikides, kuhu nad viiakse siis ka põhjavett ähm, ja keskkonda üleüldiselt. kuidas sellised praktikad üldse jätkuvad? meil on küll seadused keelustamiseks, aga need ei toimi. seepärast, härra volinik, tuleb midagi ette võtta. kõige parem oleks see, kui meil üldse ohtlikke jäätmeid polekski. ja et ähm, ohtlikke kemikaale ei kasutataks aga, ja me üritasime seda kõike juba ka REACH-i puhul lahendada. ohtlike jäätmete eksport ei peaks toimima. seepärast äh, on meil vaja väga tugevat korralikku jäätmekäitlusseadust, äh, äh, millega tagada jäätmete kokkukorjamine meil on vaja nüüd liikmesriikidelt vaja saada informatsiooni selle kohta, kuidas jäätmeid käideldakse. meil on vaja ka, nagu komisjongi leiab, lihtsamaid reegleid ja ka paremaid kontrollimisvõimalusi selleks, et politseinikud ja piirivalveametnikud näeksid kohe, kas jäätmed on käideldud õigesti, kas need on transporditud seaduste kohaselt ikka ja jälle tõstatub küsimus, et liikmesriigid ei vastuta piisavalt ja et ei, nad ei kontrolli, kas Euroopa Liidu seadusandlusest kinni peetakse praegusel hetkel on selge see, et liikmesriigid ei pea kinni oma kohustustest, liikmesriigid peavad võtma vastutuse ja me nõuame, et komisjon hoolitseks selle eest. nii nagu härra Barnier täna juba ütles, tegemist on väga otsustava sammuga õiges suunas ja kui me loeme kogu teatist, siis tuleb meil nüüd mõelda, kas tegelikult on ikka tegemist piisavate sammudega suur tänu, proua Vestlund ja nüüd tuleme vaba mikrofoni juurde ja kõigepealt saab sõna kolleeg Roitova, palun Eh, aitäh, austatud president. jäätmete mahu eksponentsiaalne kasv eh, tundub olevat nagu viitsükutikuga pomm nii Euroopa Liidus kui ka arenguriikides, kus, ehm, kuhu suurtes kogustes ohtlikke jäätmeid eksporditakse. volinik, ma tervitan teie sõnavõttu, et komisjon on valmis täitma lüngad seadusandluses ja tegema seda kiiresti. aga mulle tundub, et e, tahet napib liikmesriikides, nemad ei soovi e, piisavaid sanktsioone rakendada seaduse rikkumise eest ma mäletan, et meie oma juhatuses rääkisime sellest, et me peaksime töötama välja ühise stra-, strateegia AKV riikidega selleks, et võidelda ohtlike jäätmete ebaseadusliku ekspordi vastu nendesse riikidesse ning me peaksime eh, välja töötama eh, Aafrika riikide jaoks eh, ohutu jäätmete kõrvaldamise süsteemi. suur tänu, kolleeg Roitova, nüüd kolleeg Segedi, üks minut, palun tisztelt elnök úr tisztelt képviselőtársaim! suur tänu härra president! tundub et euroopa liidu õigusloome on väga karm kuid kui me vaatame tegelikkust, siis tegelikult on seadusloomes väga palju aukusid, mida kasutatakse ära, eriti maffiarühmitused. näiteks äh, ohtlike jäätmete transportimine on väga tulutoov äri, sest on võimalik hoida kokku jäätmete käitlemise pealt ja ka sellepärast, et seadusesätted on väga bürokraatlikud. legaalse käitlemise kulud ja administratiiv äh, kulud äh, on liiga kõrged äh, praegu ja neid tuleb äh, alandada. meil tuleb ettevõtteid julgustada legaalselt jäätmeid käitlema ja meil tuleks viia ka karistused sisse rikkujatele ning ka kontrollid peaksid olema tugevamad. suur tänu, kolleeg Segedi ja nüüd üks minut kolleeg Mikolašikule. ja suur tänu, härra president kell saab kohe kaksteist, kohe on käes südaöö ja me räägime väga tähtsat küsimusest, nimelt mürgiste jäätmete arengumaadesse eksportimisest on täiesti skandaalne, et kahekümne esimesel sajandil on veel liikmesriike, mis äh, teevad äh, nii nagu ühes filmas, kus äh, peos mängis Julia Roberts, kus mürgiseid jäätmeid viidi arenguriikidesse ja inimesed surid. on väga kahju, et äh, kahe tuhande kahekümne esimesel sajandil viiakse mürgiseid jäätmeid Aafrika riikidesse. ja sealsetel kodanikel on väga raske end kaitsta, tihti on tegemist elavhõbeda pliiga väg-, ainetega, mis on inimtervisele ohtlikud. komisjon lubas meile konkreetseid meetmeid ja ma luban, et need lõpuks ka vastu võetakse. suur tänu, kolleeg Mikolašik, ütleb härra president ja nüüd vaba mikrofoni vooru lõpuks kolleeg McInnes, palun. aitäh, härra president. Euroopa Liidus on probleem, sest meie kodanikud öö, äh, viskavad prügiga oma nii-öelda ukse ette rääkimata eh, sellest, eh, mida tehakse mm, kolmandates riikides. kuulasin suure tähelepaneliku tä,, tähelepanuka voliniku vastust uue seadusandluse osas ja eh, mulle alati teeb muret see, kui olemasolevate seadustele lisatakse juurde uusi õigusakte ilma mõtlemata selle peale, kõigepealt tuleb olemasolev seadusandlus ellu rakendada. mulle tundub, et et paljudel juhtudel liikmesriikides ei ole piisavat kontrolli tagatud selleks, et kontrollida e, mürgiste jäätmete veoseid ja tagajärjed e, nende jäätmete käitlejate tervisele, kes tegelevad nende jäätmetega, on kohutavad, tegemist on eetilise küsimusega või ma isegi ei tea, kas kolmandate riikide kodanikud üldse eh, teavad, et midagi sellist toimub ja ka meie kodanikud, mis saab asjadega, võib-olla nad ei ostakski selliseid tooteid, kui nad teaksid. suur tänu, proua Mäkkinnes, arutelu lõpuks on sõna volinik Barniel. mikrofon. lülitage mikrofon sisse, palun je disais monsieur le président que je vais suivre votre recommandation d'être bref euh, en vous remerciant de votre. ma võtan kuulda teie nõu, vastan lühidalt, proua McInnes just äh, pööras tähelepanu ühele väga olulisele küsimusele, nimelt äh, moraalile. Äh, me tunneme muret rahva tervise, bioloogilise mitmekesisuse keskkonna, majanduslike küsimuste üle, proua Vestland ja proua Roitova, teile tahaksin öelda, et komisjon on väga huvitatud sellest, et astuda samme, meil on kavas läbi viia mõjude hinnang ja seejärel eh, püüame vaadata, millised on võimalused eh, täiustada Euroopa seadusandlust eh, järelevalve ja kontrolli osas jäätmete veoste määruse küsimuses. seega otsime erinevaid lahenduse, volinik Potošnikul läheb veel mõni nädal selleks, et see õigusakt ette valmistada, aga enne kahe tuhande üheteistkümnenda aasta lõppu toimunud arutelude valguses tuleb komisjon välja ettepanekuga. selleks on ta anda omapoolne panus äh, ebaseaduslike jäätmete veoste vastu võitlemisel. suur tänu härra volinikule, suur tänu kõigile, kes pidasid vastu peaaegu südaööni, sest tegemist on tõesti parlamentarismi kuningliku distsipliiniga siin